see on homme kell üksteist kolmkümmend, daamid ja härrad. järgmine istung leiab aset homme. alates äh, kella üheksast ja päevakord on ka ähm, avaldatud ja see on olemas ka Euroopa Parlamendi veebileheküljel. tänaseks on istung lõppenud.